Like see... ma paluksin kõigil istet võtta, et me saaksime alustada hääletust, sellepärast et meil on tõesti väga pikk hääletusnimekiri täna. <laughs> Wrong one. <laughs> So we would like to work niisiis eh, tervitame eh, majandus- ja rahanduskomisjoni liikmeid ja ka libekomisjoni liikmeid mei- ja samuti eh, Econi komisjoni juhatust ja personali. jah, palun. Merci. Merci. Merci, madame president. härra Koses, aitäh, tahaksin Äh, Rahvapartei kolleegidele, kes on majanduskomisjonist äh, märku anda, et hääletamise juhiste saamiseks tuleb vaadata härra Karintsi suunas, aitäh. tegemist oli tõesti olulise teatega, aga enne kui me tegelikult hääletusega alustame, äh, tahaksin teid teavitada kahest korrektsioonist. palun kuulake tähelepanelikult, sest see on üsna oluline. hääletusnimekirjas on kaks äh, korrektsiooni, see hääletusnimekiri jagati viimasena välja eile. kõigepealt kompromissis B, teine suuline muudatusettepanek kuue fraktsioonilt puudutab protsente, kümmet protsenti ja seda nõuavad nüüd ka sotsiaaldemokraadid ja rohelised Äh, niisiis äh, positiivne, positiivse hääletuse korral see protsent muudetakse ära kogu tekstis ja sellisel juhul muudatused kakssada neliteist, kakssada viisteist, kakssada kakskümmend ja kakssada kakskümmend üks langevad ära. kas te saite aru? ja teine on äh, suuline muudatusettepanek samuti Äh, ALDE fraktsioonilt, äh, mis puudutab perekonnaliikmeid ja seda me hääletame kui kolmandat muudatusettepanekut kompromiss B all. Äh, see on ant-, valesti kirja pandud kui TV kolmteist teie hääletusnimekirjas. niisiis. Need märkused on eriti olulised neile, kes siis hääletuskoordinaatorid on fraktsioonidesse loodetavasti saite aru, mida ma mõtlesin uh,. What we can do uh,, we can have a test, electronic test ja nüüd teeme elektroonilise kontrollhääletuse, enne kui alustame, sellepärast et saadikuid on saalis täna tõesti palju. Let's have an elect-. niisiis, elektrooniline kontrollhääletus. hääletus on alanud jah, näib, et meil on siin tehniline probleem. Äh, minu hääletuskaart näib, et ei toimi. probleem on selles, et kogu süsteem hetkel ei tööta, ütleb proua Kõns, nii et, et me peame ootama, kuni abi tuleb ja siis saame kontrollida, kas konkreetsed hääletusmasinad töötavad või ei. nii et, et proovime veel korda proovime veel kord, äh, nii ei, endiselt süsteem ei toimi. kutsume kohale tehniku. loodame, et olukorda annab parandada, sest muidu oleme silmitsi katastroofiga. Do we have techn technician? Yeah, they are. The, please uh, wait a minute palun oodake üks hetk, tehnik tuleb kohe ja loodetavasti saame ära parandada süsteemi ja siis vaatame, kas kaardid toimivad või ei. praegu kontrollime kogu süsteemi. It is not recognizing any of the cards. niisiis, süsteem ei tunnista ühtegi kaarti, varem tunnistas ta libekomisjoni liikmete kaardi ja mitte EKONi liikmete omi ja nüüd ei tunnista enam ühtegi kaarti. We are really sorry, we had a vote. me tõesti vabandame, me just hääletasime ja süsteem toimis väga hästi Chair, uh, I think uh, the I think there is a clear intervention of the gambling industry. Äh, mulle tundub, et äh, hasartmängusektor on sekkunud meie hääletussüsteemi töösse, te olete kõik näinud nende lobitööd ja näete, nüüd see jätkub We, we might come up with different conspiracy theories. meie võime siin mõne muu vandenõuteooria välja pakkuda, ütleb proua Könts ja arutelu sellel teemal võime pärast jätkata, aga loodame siiski, et meil õnnestub see süsteem töökorda saada. minu kaart näitab, et nüüd peaks asi toimima, aga näib, et see nii siiski ei ole Then I think all of the conspiracy theory. mulle tundub, et kõik äh, vandenõuteooriad ehk peavad paika. But you know that aga te teate, et äh, libekomisjon on see komisjon, mis tegeleb igasugu vandenõuteooriatega, nii et, et kui midagi lahti on, siis on see meie süü. ja nüüd oleme me siis teid Econis ka nakatanud uh,. Yeah. Take, you, you can take the floor. Uh, jah, te võite sõna võtta, kui teil on mõni hea mõte, kuidas süsteemi tööle saada. kas me võiks hakata käe tõstmisega hääletama? kas ei võiks hakata hääletama kätt tõstes? Uh, olge palun natuke kannatlikumad Äh, võib-olla tehnikud suudavad süsteemi kiiresti ära parandada, kui ei, siis otsustame, mida edasi teha. Äh, äh, me saime nüüd just teada, et tehnikud taaskäivitavad kogu süsteemi, see võtab viis minutit aega ja minu arvates on parem see viis minutit ära oodata sellepärast et muidu, kui meil on vaja midagi elektrooniliselt kontrollida, siis võib asi keeruliseks muutuda niisiis teen ettepaneku, et me ootame. Äh, tundke ajast mõju, kohtuge kolleegidega teistest komisjonidest ja süsteem peaks varsti taaskäivituma ja siis alustame hääletust. Now, uh... nii. nüüd teeme kontrollhääletuse elektrooniliselt ja loodetavasti on kõik korras nüüd. niisiis, katsehääletus algab, hääletus on alanud what, what do we have? 59 pounds and 54 grams. Are we sure? Yes, now it is uh, because it... niisiis, neli inimest ei ole veel hääletanud, ei, kuus inimest ei ole hääletanud. palun kontrollige oma kaarti, vaadake, kas te olete hääletanud. vaadake, mida teie hääletusmasin näitab. Three more. Three gone, three missing. Two. ja no, two is. kaks inimest peaks veel hääletama, üks nüüd. vajutage nuppu, vajutage kõvemini, lükake kaart sügavamale sisse ja vajutage nuppu kõvemini. üks inimene pole veel hääletanud. Did you check your card? kas te kontrollisite oma kaarti? Mine is working ja we close the vote. niisiis, äh, lõpetame nüüd hääletuse. jah, kõik on korras. tore, nüüd saame alustada hääletusega ja üritame siis teha tõhusalt ja kaotatud aja tasa teha. kompromiss äh, miinus EE e. rohelised on palunud osade korda hää kaupa hääletust, esimene osa vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud kolmkümmend viis poolt, kakskümmend seitse vastu, see on vastu võetud. kompromiss E, esimene osa. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. teine osa kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kolmas osa? kes on poolt, vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt, tulemus ei olnud päris selge nii, nüüd on hääletus lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend vastu, vastu võetud. neljas osa. vastu. erapooletud. neljandat osa hääletame. teeme uuesti, neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime. nüüd on hääletus lõppenud. kolmkümmend kuus poolt palun tõstke oma käsi korralikult, sest siin on tõesti väga palju hääletajaid ja teid on raske näha sada kaheksakümmend neli järgmisena, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kaheksakümmend seitse? E, ei, kaheksakümmend kaheksa, sada kaheksakümmend kaheksa. kes on poolt? sada kaheksakümmend kaheksa. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kakssada kakssada üks, kaks lehekülge edasi, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, näib, et tulemus oli üsna tasavägine, niisiis kakssada kaks. jah, nii hääletus on lõppenud niisiis, see on tagasi lükatud. kolm suulist muudatusettepanekut ja EKON komisjonis on traditsioon, et alustatakse suuliste muudatustega, niisiis kompromiss B suulised äh, muudatused, esimene, kes seda toetab? vastu? erapooletud? peame kontrollima hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend kuus vastu, see on tagasi lükatud. suuline muudatus kaks, kuue suuline muudatus ja rohelistelt ja sotsiaaldemokraatidelt ka, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, selgelt tagasi lükatud, nüüd äh, kolmas suuline muudatus ALDE fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, kompromiss äh, kolm, tähendab kogu kompromiss, arvestades neid suulisi muudatusi kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nii, nüüd langeb siit hulk asju ära kaks lehekülge edasi. kakssada kakskümmend viis niisiis kõik vahepealsed muudatused langevad ära ja nüüd kakssada kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kakssada kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hästi hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend kaheksa vastu, see on tagasi lükatud, selgelt tagasi lükatud. kompromiss C, kes on poolt? üks hetk me kontrollime, kas me ikka hääletame õigesti. kompromiss C, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kompromiss E ja alustame jällegi suulise muudatusega. esimene osa, suuline muudatus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? me võime kontrollida, aga tulemus oli üsna selge. aga kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend üheksa vastu. suuline muudatus, kes on poolt? jah, teine, teine suuline muudatus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kolmas suuline muud-, ei, seda ei ole. ja, jah nüüd hääletame tervet kompromissi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissi F, siin on jällegi mitmed muudatusettepanekud, mis langevad nüüd ära see on siis äh, kompromiss F, mida me nüüd hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kontrollime hästi. kakssada seitsekümmend üks, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, aga tulemus oli tõesti väga tasavägine. kompromiss G puudutab artiklit kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm, teine osa, kes on poolt? vastu. kõigepealt, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime kontrollime. hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kakssada kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss I alustame suulisest muudatusest, kes on suulise muudatuse poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd osade kaupa hääletus kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? selgelt vastu võetud, nüüd teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J järgmisena. alustame jällegi. alustame jällegi suulise muudatusega. kes on selle poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime hästi. kas te kolmesadat ühte ka hääletate või jätame selle lihtsalt vahele? see langeb ära. minu hääletusnimekirjas on äh, kirjas, et kui kompromiss I vastu võetakse, langeb see ära. kas teie hääletusnimekirjas ei ole seda kirjas? niisiis kompromiss J, suuline muudatusettepanek ja hääletus on alanud, sest te palusite elektroonilist kontrolli. ja nüüd sulgeme hääletuse. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend seitse vastu, see on vastu võetud. nüüd teine, teine suuline muudatus, kes on poolt vastu. me peame seda ka kontrollima. suuline muudatus kaks. hääletus on lõppenud mul on üks küsimus ma enda arust saan aru, mida me hääletame, aga ma ei ole päris kindel, kas teie sellest aru saate. me räägime praegu kompromissist J. ja tuginedes siis EKON eh, komisjoni traditsioonidele, alustame suulistest muudatustest. me hääletame eh, kõigepealt suulisi muudatusi, ütleb esinaine ja praegu hääletame teist suulist muudatust ja siis hääletame kompromissi. ahaa, öeldakse saalist nagu ma alguses juba ütlesin, komisjonides on erinevad traditsioonid ja meie praegu alustame suulistest muudatustest ja siis, kui on juba selge, mida me suulistest muudatustest arvame, hääletame kogu kompromissi. niisiis, teine suuline muudatus. Äh, esinaine, sellist äh, muudatusettepanekut meie hääletusnimekirjas ei ole, öeldakse saalist. on küll, ütleb esinaine Äh, ma loodan, et see siiski on ka teie hääletusnimekirjas. esimene. Äh, ma loen teile ette siis selle teise suulise muudatuse. Uh, it was rejected the second one did you kas te leidsite selle teise? aitäh. me peame kohanema teistsuguse süsteemiga, aga no nüüd kõik fraktsioonid on aru saanud, kus kohas me oleme, hästi. siis osade kaupa hääletus kompromissi osas, esimene osa, kes on poolt? pärast suulist muudatust hääletame nüüd kompromissi teine äh, suuline muudatus lükati tagasi. me hääletasime kahte suulist muudatust ja nüüd hääletame kompromissi kahes osas ja praegu hääletame kompromissi esimest osa. kes on poolt? kompromissi esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss L ja osade kaupa, hääletust on palunud kuue, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kompromiss L, teine osa. hästi. nüüd on elektrooniline hääletus lõppenud. jällegi vandenõuteooriad, jah. hääletus on lõppenud ja kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kaheksa vastuhäält, see on vastu võetud. Uh, the next one. järgmine hääletus. kolmsada kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M, kes on poolt? vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud kolmsada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? või kontrollime? kolmsada kakskümmend üheksa, elektrooniline kontroll ärge siin ajage inimesi veel rohkem segadusse. nüüd on hääletus lõppenud kolmkümmend kolmkümmend ehk siis tagasi lükatud. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu, kes on poolt? kolmsada kolmkümmend üheksa, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmisena hääletame kolmsada viiskümmend, eelmiseid hääletasime me koos. kaks kuni viis hääletasime ennem koos, nii et seda me, neid me ei pea rohkem hääletama. nii et kolmsada viiskümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? seda tuleb küll elektrooniliselt kontrollida. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend üks vastu, selgelt vastu võetud. nüüd kompromiss O ja kõigepealt suuline muudatusettepanek, kes on suulise muudatusettepaneku poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja jälle osade kaupa hääletus. kompromiss O esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. paljud muudatusettepanekud langevad ära, nüüd siis kakssada nelikümmend neli, teine osa. kas leidsite üles, kes on poolt? kakssada nelikümmend neli, teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd langeb järelikult jälle terve rida ära. kompromiss Q kuus lehekülge tuleb edasi keerata dokumenti. kompromiss kuu, artikkel kolmkümmend üks ja kolmkümmend kolm ja kolmkümmend seitse. ja jällegi alustame suulise muudatusettepanekuga, mille on esitanud Rahvapartei, kes toetab seda. kes on suulise muudatusettepaneku vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud. ja nüüd hääletame kompromissi, kes on poolt, vastu, erapooletud selgelt vastu võetud. ja nüüd hääletame siis muudatusettepanekut nelisada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda ehkki olen veendunud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa toetas, kakskümmend üks oli vastu, selgelt vastu võetud väga paljud muudatusettepanekud langevad ära, nelisada kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? Again, uh, manifolding. jällegi paljud langevad ära, kompromiss R. aga ma arvan, et meie lehekülje numbrid on erinevad, kompromiss R, kes on poolt? ma, ma arvan, et me peaksime hääletama ka muudatusettepanekut sada viiskümmend neli, sellepärast suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu. korrake, palun muudatusettepanek sada viiskümmend neli. Can, can you help us to find this amendment? aidake palun meil see muudatusettepanek üles leida. artikkel kakskümmend seitse A. oodake üks hetk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 was adopted. It was adopted. The, the oral amendment. Then, then it's correct. Then we vote on this one, Mr. Torvalds. <laughs> There is the consultation is still going on, as you see. endiselt konsulteerime omavahel, nagu te näete. ja enamus jõudis äh, otsusele, et teil on õigus ja me hääletame seda muudatusettepanekut. suur tänu selle kommentaari eest. ja hääletame seda ja see on enne muudatusettepanekut nelisada kolmkümmend kaks Äh, leheküljenumbrid on meil erinevad, aga enne neljasaja kolmekümne teist muudatusettepanekut ja artikkel kakskümmend seitse eh, muudatusettepanek sada viiskümmend neli. kas leidsite üles selle? kes toetab? kõik fraktsioonid ei ole veel seda leidnud kes on vastu? erapooletud, selgelt tagasi lükatud, aga väga hea, et te meile meelde tuletasite, et see muudatusettepanek on ka olemas. kompromiss R, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja järgmisena muudatusettepanek äh, nelisada nelikümmend neli ja nelisada nelikümmend viis, neid hääletame koos, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. või kui soovite, kontrollime. nelisada nelikümmend neli ja nelisada nelikümmend viis, kontrollime neid elektrooniliselt. hääletus on lõppenud selgelt tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, kolmkümmend kolm vastu. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut nelisada viiskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu. nii et vastu võetud. nelisada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa ja TV kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend viis, nelisada viiskümmend neli hoopis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kui soovite, kontrollime. nelisada viiskümmend viis elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. kolmkümmend kaheksa toetavat häält ja kakskümmend üks vastuhäält. kompromiss S, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend viis, kes on poolt kolmsada kuuskümmend viis ja kolmsada kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, kui soovite. nelisada kuuskümmend seitse, vabandust, mitte kolmsada kuuskümmend seitse ja kolmkümmend seitse poolthäält, kakskümmend üks vastuhäält. nii et äh, tõstke oma käsi kõrgemale. nelisada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. kontrollime seda. hääletus on lõppenud kolmkümmend poolthäält, kakskümmend kaheksa vastuhäält, vastu võetud mitte küll eriti suure häälte enamusega, aga siiski nelisada kuuskümmend üheksa, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend üks järgmisena, kes on poolt? vastu erapooletud. kontrollime. nelisada seitsekümmend üks, kontrollime. enam-vähem sama jõudude vahekord. kolmkümmend poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kontrollime seda elektrooniliselt. nelisada seitsekümmend kolm, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tõesti tõstke oma käed kõrgele üles, sellepärast et ma ennem ei saanud nii selget tulemust. nelisada seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud lähtuvalt nendest kätest, mis tõsteti tõesti üles. me võime seda kontrollida, kui te, te aitaksite protsessi sujuvusele kaasa, kui käed kõrgele tõstaksite hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kolm vastu, nii et vastu võetud. nelisada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kompromiss D, see hõlmab ka kaheksakümne kolmandat ja nelisada seitsekümmend kuus kuni seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme tele kolmkümmend seitse ja muudatusettepanek nelisada seitsekümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. tasavägine tulemus. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. kaheksakümmend neli, kes on poolt vastu. erapooletud väga vähe tõstetakse käsi üles. ma saan aru, et hääletus on pikk, tuleb elektrooniliselt kontrollida kõiki asju. kakskümmend neli elektrooniline hääletus lõppenud. Thirty seven äh, kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend vastu, aga kättejärgi ei olnud aru saada, kuigi vahe on selge. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. TV kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. TV kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tuleb kontrollida. nelisada kaheksakümmend üks. hääletus on lõppenud kakskümmend seitse, kahekümne üheksa vastu, seega tagasi lükatud. kompromissettepanek U poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. tahtsin teile lihtsalt meenutada, et äh, meil saime tõlkide käest veel lisaaega kümme, kaksteist minutit, pärast seda tuleb meil kahjuks jätkata ilma tõlketa. TV neliteist, kes on poolt, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kähku elektrooniliselt. valmis. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelisada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelisada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelisada üheksakümmend üheksa ja kaheksakümmend kaheksa koos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud. viissada kaks vabandust, viissada kolm, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viissada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada viisteist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime viissada viisteist hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. viissada kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. viissada kuusteist, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, nii et vastu võetud. ainult kakskümmend üks vastu. viissada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viissada kakskümmend poolt. viissada üheksateist hääletasime koos kahesaja neljakümne neljaga, nii et viissada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viissada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi lisad, viissada kakskümmend kolm, kes on poolt, viissada kakskümmend kolm ja viissada kakskümmend neli koos, teil oli õigus, kes on poolt, andke käega märku, vastu, erapooletu, vastu võetud nii nagu käed püsti olid. viissada kakskümmend viis ja viissada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kakskümmend seitse ja viissada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. viissada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. viissada kakskümmend üheksa, kontrollime kähku elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, kolmkümmend poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud viissada kolmkümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletu. kontrollime. tõesti, üritage käsi tõsta, väga raske on aru saada muidu, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kahekümne kahe vastu, vastu võetud. viissada kolmkümmend kaks ja selge oli, aga käsi ei olnud püsti. viissada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaks ja TV nelikümmend kaks me kontrollime viissada kolmekümmend kolm, aga tõesti, palun käed püsti. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu. ja siis üheksakümmend kaks ja Deven nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. TV nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. viissada kolmkümmend neli. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt ja kakskümmend vastu. viissada kolmkümmend viis poolt, vastu, vastu võetud, viissada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, üheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viissada viissada kolmkümmend üheksa ja viissada nelikümmend, kes on poolt? vastu? erapooletu vastu võetud. viissada nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletu vastu võetud. Jüri kolmkümmend, kes poolt? vastu? erapooletu tagasi lükatud. viissada nelikümmend neli on järgmine. viissada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kaksik V, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi viited, üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek X põhjenduspunktides, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üks poolt, okei okay,, kontrollime, sada. sada, hääletus on alanud ja ka lõppenud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud. sada üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. TV2 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. TV3 poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud tõlgid vabandavad ja lõpetavad töö ning tänavad oma kuulajat. Deve four in favor, against, abstention adopted. Deve five in favor, against, abstention, it is rejected. 106 in favor, against, abstention rejected. 107